pean teile veel kord meelde tuletama, kallid kolleegid, et äh, maailm on ohtlik. Äh, Türgid tabas äh, maavärin ja vähemalt viiskümmend seitse hukkunut on praeguseks selgunud. Tšiilis kolmsada ohvrit, samuti maavärinas ja tormide käes on hukka saanud, ka umbes kuuskümmend inimest Prantsusmaal ja Haitis kaotas elu maavärinas umbes kolmsada tuhat äh, ohvrit, äh, saadaksin äh, parlamendi poolt kaastunda avaldused kõigile nendes looduskatastroofides äh, hukkunutele ja kannatada saanutele. tegemist on tragöödiaga muidugi kõigepealt ohvrite perekondadele ja lähedastele, kuid see on tragöödiaks ka nendele rahvastele, nendele riikidele ja tervele maailmale. meie mõtted on nende inimestega, keda need katastroofid kõige teravamalt on puudutanud. üheteistkümnendal märtsil tähistab Leedu oma iseseisvuse äh, aastapäeva. Leedu oli esimene kommunistliku bloki riik, kus iseseisvus välja kuulutati. meie seas on äh, tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta iseseisvusdeklaratsiooni neli liiget muuseas üheteistkümnendal märtsil äh, tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal kuulutas Eesti Kongress välja deklaratsiooni Eesti iseseisvus, taasiseseisvumise kohta pärast viitekümmet aastat eh, Nõukogude okupatsiooni, tervitused ka Eesti kolleegidele. kümnendal märtsil eh, mälestame me Tiibeti ülestõusu viiekümne esimest aastapäeva. kutsume üles Hiina ametkondi muuta, muutma oma suhtumist Tiibeti rahva suhtes ning äh, kutsume neid üles astuma Tiibeti rahvaga dialoogi. w związku z uwagami poczynionymi arvestades äh, neid märkusi, mida tegi härra Nigel Farage äh, meie eelmise lühiosaistungjärgu jooksul Brüsselis, siis vastavalt äh, kodukorra artiklile sada viiskümmend kolm äh, lõige kolm olen ma kasutanud oma sanktsioonide kasutamise õigust äh, ning härra Farage'it karistame me siis kümnepäevase päevarahade kinnihoidmisega. Równocześnie chciałem Państwa poinformować o innym wydarzeniu ning ühtlasi ähm, ta, peame teid teavitama ka veel ühest sündmusest. nimelt äh, ühte meie kolleegi rööviti. nimelt äh, üks meie kolleegidest äh, sattus Euroopa Parlamendi peahoone läheduses röövi ohvriks ning äh, ma olen astunud äh, arutelu ametkondadega ning proua Durand on äh, siis vahendajaks mulle nendes läbirääkimistel, olukord on praegu siis selline. koos Euroopa Komisjoni ja nõukoguga tahaksime me luua nii-öelda eritsooni siis Euroopa Liidu institutsioonide hoonete ümber tegemist oleks siis erijulgeolekutsooniga, äh, kus ähm, isikute turvamise äh, tagaks äh, Belgia ametkonnad, korravalveametkonnad. alles eelmisel nädalal pidasime me nendega läbirääkimisi. tulemus on ka kahekümnendal märtsil politseiametkondadega kohtumine. me nimelt äh, üritame siis nii palju kui võimalik julgeolekut suurendada Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide hoonete vahetus ümbruses. nüüd äh, läheme edasi, kallid kolleegid. eelmise istungi protokoll, kahekümne viienda veebruari istungi protokoll äh, see peaks olema teile välja jagatud, äh, kas kellelgi on küsimusi? kui ei, siis ma loen need vastuvõetuks